ühtegi suurt probleemi. seega mul on palve komisjonile, mul on palve teile, miks te lubate Hiinal lihtsalt äh, pildil olla, samal ajal võitlevad nad demokraatia vastu, Hongkongi inimestele lubati oma valitsust Hiina võtab tagasi selle lubaduse riikliku julgeoleku seadusega. kui demokraatiat tuleb kaitsta kodus ja väljas, siis me ei saa tulla välja mingite avaldustega Hongkongi toetuseks. me peame ka tegutsema, mitte ainult rääkima. Euroopa Liit üritab välja tulla oma Hiina strateegiaga. ma ei ole nõus selle külma sõjaaegse sõnastusega, mis on kasutusel Washingtonis, aga nagu Margaret Thatcher ütles, kui üritate tee keskel kõndida, siis äh, oled, võib liiklus teid mõjutada, rünnata mõlemalt poolt teed, nii et kus siis meie täpselt asume praegu, tahan ma teada. suur tänu. nüüd saab sõna Idolla Villanueva Ruiz, üks minut, palun. eile siin parlamendis rääkisime George Floydi surmast, me peame vaatama, millised rassistlikud kommentaarid siin kõlasid, Vahemeres on kakskümmend viis tuhat hukkunut, Euroopa Liit peab ära tegema oma kodutöö, tagamaks seda, et inimõigused siin äh, on kaitstud, me ei saa seista kõikide George Floydide eest kogu maailmas, meil on vaja välispoliitikat ja strateegiat, mis puudutab äh, erinevaid valdkondi, sealhulgas sanktsioone. Hongkongis peaks kõigil olema võimalus rahumeelselt protestida, me peame ikkagi austama Hiina ja Ühendkuningriigi vahelist lepingut aga me peame minema sellest ka kaugemale, me tahame vastastikust koostööd Hiina ja Euroopa Liidu vahel. me peame käsitlema oma sarnasusi ja erinevusi, aga meil on vaja rohkemat kui lihtsat vabakaubanduslepet, mis jätab kõrvale inimõigused. suur tänu. nüüd saab sõna Puigdemont aitäh, lugupeetud kõrge esindaja. Euroopa Liidu eesmärk Hongkongis on suunata Hiinat Hongkongi õigusi austama. enesemääratlusõigus on väga tähtis kui Hiina austaks Hongkongi, siis austataks ka inimõigusi kogu riigis ning see pakuks lootust nendele inimestele, kes on praegu etnilise tagakiusamise ohvrid nagu uigurid. seetõttu, kui Euroopa Liit lihtsalt teeb suuri sõnu, aga jätab käsitlemata selle majanduspartnerluse halvemad küljed, siis see arutelu ei keskendu üks riik, kaks süsteemi teemale, vaid Euroopa Liit on taas kord näidanud, et on ühed põhimõtted, aga kaks, kahed standardid. ma tahaksin öelda, et ma väga ei usalda seda diplomaatiat, mis ei astu vastu Hiina survele, aga härra Borrell, ma olen valmis üllatuma suur tänu nüüd saab sõna Andrius Kubilius, üks minut, palun. härra president, härra Borrell. väga harva mõistame me hukka selle, mida Hiina ametivõimud teevad demokraatia vastu, pidades silmas ka Hiina kohustusi Hongkongis. loomulikult me astume sellele vastu Hongkongi inimesed kaitsevad oma autonoomiat, oma õigusi, loomulikult Euroopa Liit peaks selgelt survestama järgmisel nädalal Pekingit. aga siin on teatud paradoks. kui me vaatame Hiina ametivõimude tegevust, nende katsed hävitada Hongkongi demokraatia on selge tõend selle kohta, et nad kardavad seda väikest demokraatia saart tavaliselt nõrgad ametivõimud näitavad, et nad pelgavad ning see meenutab mulle seda, kuidas kukkus kokku Nõukogude Liit. Nõukogude Liidus oli nõrk juhtkond, nad kartsid demokraatiat, Hiina inimesed on nutikad inimesed ning Hiina on väärt olema globaalne juht, aga nad ei tohi karta demokraatiat. Nad peavad õppima demokraatiat Hongkongi käest suur tänu. järgmisena saab sõna Mikk Vallas, üks minut, palun Ameerika Ühendriikide senat võttis eelmise aasta novembris vastu seaduse, mis peaks kaitsma Ameerika Ühendriikide ettevõtete huvisid, aga nüüd on maha surutud protestid Hongkongis, Hiina vastased protestid on maha surutud. National Endowment for Democracy on rahastanud neid proteste, samal ajal on Ameerika Ühendriikides juhtkond, kes lihtsalt hävitab musti ning Äh, sunnib orjusesse rohkem inimesi kui ükski teine riik. see on ol-, hullem olukord kui orjapidamise ajal. see on kolmas arutelu Hongkongi teemal, millal me hakkame käsitlema Jeemeni teemat, me ei pea olema lihtsalt Ameerika Ühendriikide sülekoer. suur tänu nüüd saab sõna kolleeg Lopez Isturis White, üks minut, palun. aitäh, mul on küsimus, mida me siin teeme, kas me oleme Nostradamused, kas me juba ootame arutelusid Iisraeli teemal, mis ei ole veel juhtunud, miks me käsitleme siin täna Iisraeli vasakäärmuslased, kommunistid on seda soovinud. ma tahaksin tänada mõistlikke inimesi, sotsiaaldemokraatlike ja teiste hulgas, kes võtsid vastu erineva seisukoha, mis puudutab lennundusküsimusi ja poliitilisi küsimusi. me käsitleme seda täna, sest Podemose esindaja Villanuevas rääkis Tšiilist, Tšiili pole olnud diktaat-, diktatuuririik juba aastaid, aga meil on Kuuba ja teised kohad, miks see Iisraeli demokraatia nüüd teile nii palju huvi pakub, muuda, muutke oma diskursust, nagu kõrge esindaja ütles, me räägime teemast, mida ei peaks käsitlema, sest seda pole juhtunud, me võime seda arutada siis, kui see juhtub. me räägime võimalikust annekteerimisest aga seda ei ole ju veel juhtunud. suur tänu. nüüd saab sõna Maria Reena, üks minut, palun uh,. Monsieur... suur tänu, lugupeetud president. ma olen pisut segaduses, sellepärast et vaatasin äh, selle eilse hääletuse tulemust ja mis puudutab siis äh, Euroopa Liidu ja Iisraeli tsiviillennunduse kokkulepet ja ma olen segaduses meie institutsioonid, ma ei tea, kas nad kaitsevad veel mitmepoolsust, ma kuulen, mida arvavad minu paljud kolleegid, me ründame erinevaid administratsioone sellepärast, et nad ignoreerivad mitmepoolsuse põhimõtet, aga nüüd siis eilsel hääletusel paistab, et me ei küsinud endalt, kas me austame mitmepoolsust ja mitmepoolsuse põhiseid otsuseid. minu sõnavõtt ei ole mõeldud teile äh, tegelikult, äh, härra Borrell, sellepärast et äh, teie olete langetanud julge otsuse Iisraeli Palestiina konflikti küsimuses, aga ma sean küsimärgi meie enda institutsiooni tegevuse suhtes, kas me mitte ei ole silmakõrjalikud, kui me räägime Hiinast, kui me räägime Venemaast, siis räägime selget keelt, aga paistab, et Iisraeli puhul oleme me suutmatud seisukohti välja ütlema küsimuses, mis rahvusvahelisel tasandil on juba tegelikult otsustatud nii et minu sõnavõtt on suunatud mitte niivõrd teile kui meie parlamendiliikmetele, aitäh! suur tänu ja järgmisena Natalja Loiseau, poolteist minutit. suur tänu, ma tahaksin äh, avaldada muret, muret äh, sellepärast, et paistab, et Iisraeli valitsus tahab äh, Jordaania läänekalda äh, osa annekteerida, see oleks ebaseaduslik, ohtlik ja see oleks äh, tõeline jõu näitamine, mis on ohtlik. ja ehkki meil on palju lõhesid, on üks äh, asi, milles me oleme ühtsed. Äh, ei ole nii, et kes on tugevam, sellel on alati õigus. ei ole nii, et kõige tugevam jääb alati peale ma suhtun Iisraelisse sõbralikult, aga sõbralikkus ja sõprus, äh, sellega kaasnevad ka kohustused. kui minu riik nägi, kuidas Ameerika Ühendriigid kahe tuhande kolmandal aastal äh, Iraagis algatasid sõja äh, valedel põhjustel, millel olid, sõja, millel olid väga negatiivsed põhjused sellest oleme õppinud, et sõbra ülesanne on äh, hoiatada neid sõpru, kes on teelt eksimas. me kõik siin Euroopas teame, äh, kuidas äh, vaenlastega sõpruse suhteid sõlmida. Teil Iisraelis on, on olemas jõud, kasutage seda jõudu rahu nimel. nagu ütles isang Rabin, ainult tugev rahvas saab äh, sõlmida rahu oma vaenlastega. kuna teie olete tugevad, olge ka õiglased. suur tänu. ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg. suur tänu. loomulikult Jordani läänekalda äh, äh, annekteerimine on inimõiguste tõsine rikkumine. oleme siin täna sellepärast, et me ei taha, et see aset leiaks. me ei taha, et rahvusvahelist õigust rikutaks võib-olla teid see ei huvita, aga suurem osa Euroopa Liidu liikmesriikidest äh, siiski tunnevad huvi rahvusvahelise õiguse kaitsmise vastu ja sellepärast tahtsime me edasi lükata hääletuse lennunduskokkuleppe küsimuses Iisraeliga, sellepärast et kui me ratifitseerime selle kokkuleppe täna, äh, millise sõnumi siis saadame ülejäänud maailmale, kuidas me kaitseme äh, mitmepoolsust Euroopa Liidus siis? Euroopa Liidu hääl peab olema paremini kuulda me peame olema jõulisemad oma seisukohtades ja praegu on just nimelt üks selline olukord, kus seda jõulisust tuleb selgelt demonstreerida annekteerimisel oleks tõsised tagajärjed. mul on hea meel, et Euroopa Liidu diplomaadid on äh, seisukohad jõuliselt välja öelnud. me peame oma diplomaatilised pingutused mitmekordistama, et äh, annekteerimist ära hoida, aga siiski, kui annekteerimine aset leiab, peab Iisrael teadma, et sellel on oma tagajärjed ning me peame üle vaatama oma tihedad sidemed Iisraeliga, ma arvan, et me peame tegema enam, peame pingutama rohkem, peame toetama ÜRO ja Julgeolekunõukogu samme selles küsimuses. ning äh, paistab, et äh, esimesest juulist äh, on nii mõndagi oodata. aitäh, härra Urtasun ja nüüd, nüüd saab sõna Paula Porkja üheks minutiks. jah, suur aitäh. ma olen täiesti nõus kolleegidega nimelt eh, me peame ikkagi eh, kasutama oma parlamendis eh, olemasolevaid demokraatlikke mehhanisme, ehm, ja me, mulle kohati tundub, et me oleme ka unustanud, kuidas see demokraatia ikkagi toimub. näiteks äh, mõelgem sellele otsustusvõimekusele, mis meil siin on jah, Lähis-Ida rahuprotsessis äh, leian mina, et äh, Iisrael ja Palestiina omavalitsus peaksid äh, siinkohal langetama otsusi ja Euroopa Liit peaks lihtsalt toetama sellist lahenduse leidmist. aga mõned rahvusvahelised analüütikud on juba välja toonud, et et Euroopa Liit lihtsalt haugub, aga ei hammusta. aitäh! suur tänu. Rai-Jan Ruisson, palun üks minut. Dank u wel, voorzitter. Geachte heer Barnier, opnieuw worden hier. lugupeetud äh, juhataja. jällegi terve rida äh, rühmitusi ründavad ühepoolselt Iisraelile. tegelikult ei ole olukord nii lihtne, pilt nii selge, nagu kolleegid tahavad meid äh, arvama panna paistab, et me oleme Palestiina mandaadile allutatud. tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal aset leidnu Äh, ei ole nii selge, nagu me võiksime arvata. Äh, tegelikult ei ole tegemist äh, annekteerimisega, Euroopa Liit näitab ainult ühte poolt sellest kriisist, selle asemel, et et analüüsida olukorda, oleme esindanud ühte poolt, ma arvan, et me peaksime tõelised vahendajad olema, mitte ainult ühte osapoolt toetama, aitäh suur tänu ja, ja nüüd saab sõna kolleeg Pineda pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, härra Borrell meie arutelu alguses ütlesite, et Palestiina territooriumi annekteerimine Iisraeli poolt ei ähm, saa aset leida ilma, et Euroopa Liit selle vastu protesteeriks. ja mina käisin äh, Palestiinas vahetult enne Covid-19 kriisi ning äh, me näeme, et see annekteerimine tegelikult leiab aset äh, järk-järgult, samm-sammult, ilma et Euroopa Liit midagi ette võtaks. hiljutine avaldus Iisraeli poolt on kõige hullem, see on kolmas osa lääne kaldast, sealhulgas Jordani org. tegemist on äh, juba aastaid öö, ähm, sepitsetud plaani elluviimisega, järk-järgulise elluviimisega. ja meie pressiteated on küll suurepärased, aga need on ainult sõnad, tegusid ei ole. härra Borrell, mul on teile järgmine küsimus. mida Euroopa Liit veel ootab? mida, äh, mis peaks veel juhtuma, enne kui Euroopa Liit tunnistab Palestiina riiki? me kasutame artiklit kaks assotsiatsioonileppeks äh, Iisraeliga ja Iisrael äh, osaleb peaaegu kõikides tegevusvaldkondades Euroopa Liidus, miks me ei keela relvaekspordi, miks me ei keela ära ebaseaduslikest Äh, ebaseaduslikult asustatud aladest tulevad äh, tooted. vastasel korral me ei saa äh, õigusriigi ja inimõiguste impeeriumi. aitäh! ja nüüd suur tänu, sõna saab Evin Intsir üheks minutiks, palun. lugupeetud juhataja, härra Joseph Borrell rahvapartei kolleegid paistavad imestavat, mida me siin täna üldse ette võtame. rahvapartei ei tee mitte midagi, et astuda annekteerimise vastu. meie siin äh, sotsiaaldemokraatide peres eelistame aktiivset tegutsemist, et võimalik annekteerimine ära hoida. kui me lubame Iisraelil annekteerimisplaanid ellu viia, siis see tähendaks suurt tagasiminekut rahuplaanide elluviimisel. me tahame läbi räägitud kahe riigi lahendust, aga see on annekteerimise puhul täiesti võimatu. annekteerimine õõnestaks äh, seni saavutatud edusamme ning äh, killustatus, ksenofoobia, vägivald äh, saaksid vabad käed selles piirkonnas Äh, selline annekteerimine oleks ka täielikus vastuolus äh, rahvusvahelise õiguse ning Euroopa Liidu assotsieerimisleppe artikliga kaks Iisraeliga. on neid, kes ütlevad, et et äh, senist okupeeritud territooriumite et tegemist on senise okupeeritud territooriumi tavalise laienemisega, mitte millegi erakordsega, aga mida kavatsete teie teha selleks, härra Bose-, Borrell, et näidata, et me tõesti oleme valmis põhiõigusi kaitsma nii oma piirides kui ka väljaspool Euroopa Liitu? aitäh! E suur tänu! ja nüüd arutelu lõpuks pärast seda, kui oleme rääkinud nendest äh, kolmest teemast, mis olid meie ühisarutelu teemaks, Covid üheksateist, äh, pandeemia, välispoliitilised mõjud, äh, Hongkongi julgeolekuseadus ning Jordani läänekalda annekteerimine Iisraeli poolt. nüüd, kus me oleme selle aruteluga lõpule jõudnud, annan lõppsõnavõtuks sõna välispoliitika kõrgele esindajale Joseph Borrellile. kui palju meil aega, mul aega on, küsib härra Borrell, viis minutit kinnitab juhataja. jah, viis minutit äh, jah äh, äh, ja kolmkümmend kolm kõnelejat, kellele ma pean vastama, piisav aeg, eks ole. mulle esitatakse päris suuri nõudmisi. ma ei ole kindel, et ma saan teile kõikehõlmavaid vastuseid anda, vähemalt mitte nii kõikehõlmavaid, kui ma oleksin seda soovinud. mul on hea meel tänases arutelus osaleda aga oleks tore, kui mul oleks rohkem kõneaega, et teie küsimustele vastata, aga ma püüan anda endast parima. mis puudutab Iisraeli ning annekteerimise küsimust, siis oleme siin kuulnud erinevaid seisukohti. mina omalt poolt võin vaid lisada, et äh, et kahekümne vii-, kahekümne seitsmest liikmesriigist kakskümmend viis Euroopa Liidu liiget leiavad, et et tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega, võib-olla kõik need kakskümmend viis riiki äh, eksivad, kuid siiski kakskümmend viis kahekümne seitsmest ütlevad, et see oleks äh, rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine. Te ütlete, et me ei tea täpselt Iisraeli valitsuse plaane. ei, see on vale teame, teame. Need on avalikud, need on kurikuulsad plaanid, see on üks osa koalitsioonileppest ja, ja ma olen kuulnud ka selgeid otseseid selgitusi äh, välisministritelt. Saksa äh, välisminister sai infot otse Iisraelilt, nii et me ei saa teha nägu, nagu me ei teaks, nagu me ei oleks tuttavad Iisraeli plaanidega, teame küll, oleme tuttavad ja me teeme kõik äh, diplomaatiliselt äh, endast oleneva selleks, et seda ära hoida ning ära hoida seda, et me hiljem oleksime väga raskes olukorras miks Euroopa Liit ei tunnusta Palestiina riiki? Palestiina riiki ei tunnusta me sellepärast, et meil puudub see, puuduvad sellised volitused, Euroopa Liit ei tunnusta mitte ühtegi riiki. seda peavad tegema liikmesriigid omaette, milliseid meetmeid me konkreetselt võtame, seda me veel vaatame, me ei taha ennatlikult äh, tegutseda me vaatame, mis võib juhtuda, analüü-, analüüsime olukorda, ühehäälset seisukohta praegusel hetkel ei ole ja mina ei saa kanda hoolt selle eest ja lubada teile, et me jõuaksime üksmeelsele seisukohale. suurem osa liikmesriike leiavad, et tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja me püüame seda seetõttu ära hoida lihtsalt. mis puudutab Hiinat ja Hongkongi, siis me peame tegema kõik endast olenema selleks, et rahvusvahelisi kokkuleppeid austataks ning ähm, et äh, kokkulepitud äh, süsteem ähm, jääb jõusse. me kaitseme põhimõtteid, aga mitte ainult, me kaitseme ka oma huve. selle teema kallal loomulikult töötame, loomulikult ähm, kui me räägime suhetest Hiinaga, siis on ka teisi küsimusi, millest peame järgmisel tippkohtumisel rääkima. Äh, ma puudutasin neid põgusalt, ka teie puudutasite neid põgusalt, aga keskendugem ühele tähtsale teemale, mille teie välja tõite. ma arvan, et härra Pütikofer või, ja, ja mõned teisedki ütlesid õigusega, et äh, kriisiga on kaasanud kriis ka Ameerika Ühendriikide äh, juhtkonnas, Ameerika Ühendriigid on natukene taandunud äh, ja mitmepoolsete äh, institutsioonide olukord jäi jalgealule, äh, on, on ebakindlatel alustel ning äh, Euroopa Liit ei saa seda ignoreerida, meil on, peavad oma julged ja tugevad seisukohad paigas olema, meile, me oleme väga paljuski liigselt sõltuvad näiteks ravimite küsimuses ja see sõltuvus on suurem, kui me oleksime osanud arvata Hiinast. see tuleb väga selgelt välja kriitilistel ajahetkedel nagu just selja taga. me peame oma strateegilist autonoomiat tugevdama ja ei tähenda seda, et me väga suurelt kaugeneme, aga meil peab olema paigas selge Äh, plaan selle kohta, mida me tahame ja mida me teeme, me ei saa alati olla ühel meelel Ameerika Ühendriikidega, Ameerika Ühendriigid langetavad ühepoolseid otsuseid, mis, millega me ei ole nõus ja kuna me ei ole nõus nende seisukohtadega, siis me ei saa olla nendega õlg õla kõrval nende liitlasteks, me ei saa olla nende toetajaks, kui nad langetavad äh, otsuseid, nagu nad langetasid näiteks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta. ma loodan, et Euroopa Parlament on ka sellega nõus, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, Atlandi-ülesed suhted äh, on nii ühtsed kui, kui vähegi võimalik, sellepärast et meil on sarnane poliitiline süsteem Hiinaga, meil ei ole sarnast poliitilist süsteemi, aga see ei tähenda seda, et me peame Hiinaga igas küsimuses rivaalitsema et me peame seda tegema kogu aeg, sellepärast et äh, on mõningad tähtsad küsimused, kus me siiski peame ühiselt tegutsema. ja nüüd siis võidurelvastumine. mitte keegi ei taha valada õli tül-, tulle ning äh, muuta võidurelvastumist intensiivsemaks. aga on maailmas veel teatavaid konflikte, mille puhul on relvasid vaja. kui jällegi relvastat-, relvarühmitus äh, ründab küla Malis ning tapab kõik kohalikud elamuse äh, äh, äh, elanikud, kas siis me, kas me siis saadame neile meie resolutsiooni teksti? ja ütleme, et nii ei tohi teha. ma arvan, et ähm, me peame kandma hoolt selle eest, et meie terroristide vastu võitlevatel üksustel on olemas ka vajalikud vahendid, et seda teha. suur tänu, lugupeetud äh, komisjoni asepresident ja nende sõnadega ka lõpetame meie praeguse ühisarutelu hääletus äh, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeolekuseaduse ja Euroopa Liidu vajaduse üle kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat äh, toimub äh, homme ja ühisarutelu on käesolevaga lõppenud. me jätkame oma päevakorraga pärast väikest pausi Can we start? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit kallid kolleegid, enne kui me hakkame oma järgmise aruteluga pihta, peame me kuulutama välja esimese hääletusvooru täna. hääletus toimub kuni üksteist neljakümne viieni. hääletuse menetlus on täpselt samasugune nagu eile kõik hääletused, kõik hääled on nimelised ning hääletustulemused ilmuvad veebis avaldatud dokumendis. hääletus kirjalik, hääletusselgitusi saab esita kirjalikult, aga tuleb piirduda maksimaalselt neljasaja sõnaga. esimene hääletusvool on nüüd avatud, hääletada saab kuni kella üksteist neljakümne viieni ning nende hääle, muudatuste tulemused kuulutatakse välja äh, neliteist nelikümmend. ja nüüd jätkame hääletustega, äh, nüüd jätkame aruteludega. järgmisena on meil päevakorras võitlus desinformatsioonikampaaniate vastu koroonaviiruse kriisi ajal ja mõju väljendusvabastu-, vabadusele. nõukogu ning komisjoni avaldused. tegemist ei ole spontaanse aruteluga, vaba mikrofoni vooru pole, sinise kaardi küsimusi esitada ei saa ja sõna saab kõigepealt proua Põrnšak, nagu meil on kombeks. palun, proua Põrnšak. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed. erakorraline tervishoiukriis on veel, äh, on äh, tõsine ja meie kodanikud on saanud väga palju informatsiooni, mis on olnud äh, üsna ebatäpne, see ei tekita mitte ainult segadust, vaid on ohuks ka meie inimeste elule. nõukogu äh, on ähm, seisukohal, et me peame võitlema ühiselt desinformatsiooni vastu, tehes koostööd Euroopa institutsioonide, liikmesriikide ning sotsiaalplatvormide vahel nõukogu äh, on äh, ühiselt seisukohal, et meil on vaja tõhusamalt desinformatsiooni vastu võidelda, seejuures äh, rikkumata põhiõigusi. meie jõuline ning koordineeritud tegevus peab olema kooskõlas meie demokraatlike väärtustega, sealhulgas sõnavabaduse põhimõtetega ning meediavabaduse põhimõtetega. kõik institutsioonid, liikmesriigid ning kodanikuühiskond peaksid ühiselt võitlema Äh, pandeemia vastu. väga palju on tehtud institutsioonides, tehtud see koostöös liikmesriikidega, välisteenistus, Stratkom, rakkerühm, kiirehoiatuse süsteem, mis moodustati Euroopa Liidu valimiste eel eelmisel aastal, äh, teostavad ülevaadet äh, desinformatsioonist, meil on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi selleks, et desinformatsiooniga seotud väljakutsedega toime tulla. see hõlmab järelevalvet, äh, desinformatsiooni analüüsi, ähm, manipuleerivate äh, liideste analüüsi ning mitmepoolse meedia toetamist, professionaalse ajakirjanduse ning meediakirjaoskuse toetamist Euroopa Liidu liikmesriigid ning liik-, ning äh, institutsioonid peaksid tegema koostööd sotsiaalmeediaplatvormidega, et äh, oleks äh, suurem vastutus, parem läbipaistvus ning aruandluskohustus paigas. koroonaviiruse desinformatsiooni kohta avaldati ka teatis, seal tehakse ülevaade mida on tehtud, mida on saavutatud äh, seoses äh, koroonaviiruse pandeemia alal aset leiduga ning tehakse ettepanekuid ka selle kohta, mida edasi teha. meie võtame väga tõsiselt äh, desinformatsiooni küsimust, oleme valmis tegema koostööd tihedalt liikmesriikide institutsioonide Euro rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioon. kahekümne kaheksandal jaanuaril äh, alustasime kriisimeetmetega koroonaviirusega seoses, koondasime kokku erinevad eksperdid Euroopa institutsioonidest ja liikmesriikidest, kes tegelesid tervishoiu küsimustega, kodanikukaitse küsimustega ja nii edasi. desinformatsioon on olnud ka selles koostöös tähtsaks teemaks, me usume, et desinformatsioonikampaaniad võivad Neil võivad olla tõsised tagajärjed ka ravi ning vaktsiini otmi-, otsimisega seoses. ka meie horisontaalne hübriidohtude ning vastupidavusega tegelev rühm on sellega tegelenud, samuti ka Ameerika Ühendriikide justiits- ning siseministrite tasandi kohtumisel käsitlesime seda teemat. me peame kõik olema valvel, meil peab olema, meil peavad olema valmis vahendid selleks, et selle teemaga tegeleda Euroopa Liidu sees, aga ka väljaspool koroonaviirusega seotud desinformatsioon suurendab lõhesid äh, idapiirkonnas, lõunapiirkonnas, äh, ka Lääne-Balkani riikidel. kuuendal mail Zagrebis Lääne-Balkani kohtumisel Euroopa Liidu ning Lääne-Balkani riikide liidrid kinnitasid, et nad on valmis tugevdama koostööd ka desinformatsiooni ning teiste hübriidohtudega seoses. nagu ma oma sõnavõtu alguses ütlesin, desinformatsiooni vastu võideldes tuleb leida tasakaal kodanike õiguste vahel kodanikel on õigus ähm, äh, saada informeeritud, samuti peame kaitsma meedia mitmekesisust ning meediavabadust. mitmed liikmesriigid võtsid vastu tõsiseid meetmeid, mis aitasid neil kiiresti ning tõhusalt rahva tervist kaitsta. mitmed nendest meetmetest mõjutasid äärmiselt tõsiselt põhiõigust, demokraatiat ning õigusriigi põhimõtet. seetõttu me peame kandma hoolt selle eest, et sellised meetmed on ainult proportsionaalsed, ajaliselt piiratud ning nende üle teostatakse korrapäraselt järelevalvet. erakorralised meetmed, mida võeti selleks, et pandeemiaga toime tulla, ei tohi muutuda ettekäändeks selleks, et tsenseerida uudiseid või piirata põhiõigusi selge on see, et valitsused toetavad sõltumatu meedia tööd. sõltumatu meedia äh, on oluline liitlane koroonaviiruse vastases võitluses. kodanikuühiskonna roll, meedia roll äh, on väga tähtsad, meie väärtuste alalhoidmine on äh, nõukogu jaoks tähtis. aitäh! suur aitäh! jah, nüüd on äh, meil tegelikult väga suur au, et komisjonist on äh, siin arutelude jaoks kohal kaks asepresidenti. kõrge esindaja härra Borrell, aga ka proua Jurova. võib-olla kõrge esindaja, teie alustate, härra Borrell, palun. suur aitäh, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud jah, minu meelest on täiesti selge, et see viiruse pandeemia on tegelikult äh, kaasnenud sellise infoteemiaga ehk siis äh, tohutu info üleküllusega. ja me oleme näinud tõepoolest väärinfo levikut ja väga palju on äh, välisjõud korraldanud äh, ka taoliseid äh, rünnakuid äh, meie vastu, mis tegelikult võib ka tõepoolest kogu meie rahvast väga mõjutada. viiruse pandeemia, jah, mõjutab rahva tervist, aga see info mõjutab meid ka. ja see võib olla ka väga ohtlik, näiteks et äh, kui äh, juuakse mingit desovahendit, et see võib äh, teid viiruse eest kaitsta, ma siin ei taha kellegi poole küll äh, näpuga näidata. või siis, et kätepesu ikkagi ei aita. jah, mõelgem ka kuritegudele, mis seoses taolise väärinfoga on toime pandud, näiteks Hollandis 5G mastide põletamine. kahe tuhande kahekümnenda aasta märtsikuus kutsusid Euroopa Liidu liidrid ja välisteenistus äh, üles tegutsema. eelmisel nädalal äh, oli meil uus kohtumine, kus me rääkisime just sellest äh, infoteemiast. koos minu hea sõbra ja kolleegiga, asepresidendiga, kes äh, siis väärtuste ja läbipaistvuse teemadega tegeleb, äh, avaldasime väga hea teatise, mis äh, võtab minu meelest kenasti kokku, mida Euroopa Liit on ette võtnud selleks, et desinformatsiooni vastu võidelda ja selleks, et leida konkreetseid samme, mida ette võtta tõepoolest, desinformatsioon piire ei tunne ning äh, desinformatsioonikampaaniad äh, on meid väga palju mõjutanud. räägime kõigepealt selle välismõjust. taolist infoteemiat äh, on kahtlemata ära kasutanud nii riikliku tasandi tegurid kui ka siis eraisikud Venemaalt äh, on tulnud desinformatsioonikampaaniaid Euroopa Liidu vastu, meie liikmesriikide, aga ka naabruspoliitika riikide vastu, kus räägitakse, et me ei ole solidaarsed ning äh, see ainult külvab segadust. Vene allikad äh, on tegelikult ju meie jaoks vana uudis, aga Hiina on viimasel ajal ka pead tõstnud ning Hiina on siis ka jätnud äh, endast äh, sellise suurepärase riigi mulje, kes on kõige paremini toime tulnud viiruse tõrjumisega, samuti on nad siis lääne demokraatiat süüdistanud äh, nõrkuses jah, loomulikult, kui teha sellist äh, propagandat äh, ja ennast kiita, siis äh, eks kõik võib-olla teevad seda vahetevahel, aga kõik sõltub ju olukorrast ja sõltub sellest, kuidas seda formuleerida. üks asi on see, kui näidata ennast paremast küljest, teisalt kui hakatakse selleks laimama teisi riike, noh, ma ei tea ja siis on loomulikult selge ka see, et teatud riikide valitsused äh, kasutavad seda pandeemiat ära selleks, et piirata sõnavabadust äh, ja meediavabadust ja tegelikult mõned kolleegid siin ka tõid selle välja eelmiste arutelude käigus ja Euroopa Liit peab siinkohal väga selgelt äh, oma meelsust avaldama. mida me oleme teinud? me oleme oma naabruspiirkonna ja täpsemalt Lääne-Balkani piirkonna kohta teatise avaldanud ning samuti on välisteenistus raporteid avaldanud, on analüüsitud desinformatsiooni levikut, on jagatud liikmesriikide siis leide ja on suheldud ajakirjandusega. välisteenistuse töötajad teevad suurepärast tööd ja see ei ole lihtne. me oleme väga hästi ära kasutanud juba neid instrumente, mis meie käsutuses on praeguse kriisiga toime äh, tulemiseks. meil on äh, kiirhoiatuse süsteem, millega on liitunud kõik liikmesriigid ja sellest äh, on kujunenud väga väärtuslik võrgustik. lisaks oleme üles seadnud eraldi kanali desinformatsioonikampaaniatega seonduva informatsiooni levitamiseks samuti oleme oma rahvusvaheliste partneritega, NATO ja G7-ga tõhustanud koostööd, NATO kiirhoiatussüsteemiga näiteks, ja samuti oleme koostööd teinud ÜRO ja WHO-ga. mõeldes nüüd tulevikule, siis plaanime oma tegevusi jätkata, tugevdada just strateegilise kommunikatsiooni ja avaliku diplomaatia vallas, soovime jagada parimaid tavasid desinformatsiooni vastu võitlemisel ja tahame kiiremini tegutseda läbi nende kiirhoiatussüsteemide, tahame teavitada paremini avalikku üldsust, tahame seiretegevust äh, tugevdada meediavabaduse teemadel näiteks, selleks et meedia tõesti oleks ja tunneks ka end vabana. ja meil on ka stabiilsus ja rahu äh, instrument olemas selleks, selleks, et väärinfo levikut tõesti piirata. ma tegelikult võiksin siin jätkata ja rääkida ka põhjalikumalt, aga annaksin sõna hoopis väärtuste ja läbipaistvuste asepresidendile proua Veera Juurovale, et tema saab ehk jätkata siis rääkida sotsiaalmeediaplatvormide teemadel ja rääkida veel teistel teemadel, mis selles ühisteatises välja on toodud aitäh ja nüüd äh, ootan huviga proua Juurova sõnavõttu. jah, aitäh, just äh, kuulsime ka Sepp Borrellilt äh, infot nende põhiparameetrite kohta ja mis asi see infoteemia üldse on, et mis see protsess on, mis selle pandeemia kõrval on levima hakanud ja meie siis tõepoolest otsustasime äh, siis võtta vastu äh, teatise nimega Rääkigem asjad selgeks. seda oli vaja, sellepärast et me pidime ikkagi avalikult rääkima sellest, äh, mida Euroopa Liit desinformatsioonikampaaniate vastu võitlemiseks on vastu võtnud, sest et kui Covid-19 pandeemia tuli, siis jah, meil olid juba Ehm, selline käitumisjuhend olemas, meil olid mõned instrumendid olemas, et me ei alustanud nullist, aga me pidime ikkagi äh, edasi töötama, eriti mis puudutab äh, sotsiaalmeediaplatvorme. me oleme paika pannud äh, erinevad parameetrid, oleme uurinud desinformatsioonikampaaniate algatajaid, oleme rääkinud, kelle suunas need äh, kampaaniad on sihitud ja tegelikult härra Borrell juba rääkis ka sellest, et kes on need äh, kampaania korraldajad, sellisest äh, geopoliitilisest mõõtmest. mina ausalt öeldes leian, et tõepoolest me peame välispoliitikas olema nähtavad, aga kõigepealt peab meie enda lugu Euroopa kohta olema äh, ka kuuldav kogu maailmas, mis puudutab meie tegevust koroonaviirusega võitlusel. ühesõnaga, meie peame rääkima enda lugu ise, mitte laskma teistel seda teha meie eest. rääkigem ka erikanalitest, kus desinformatsioon ja väärinfo levib. rääkigem sotsiaalmeedia platvormidest. minu arvates oleme leidnud väga häid lahendusi sest sotsiaalmeediaplatvormid peavad ka ise vastutustundlikult käituma. me oleme nendega teinud väga palju koostööd ning äh, lõime desinformatsioonivastase äh, äh, võitluse käitumisjuhendi. jah, leppisime kokku siis selles, et platvormid eemaldaks selliseid reklaame mis võiks endaga kaasa tuua kõrgemad hinnad äh, ravimitele ja samas, et nad WHO äh, sõnumit äh, edendaks. ja tegelikult see kõik tõi endaga kaasa ka tulemusi, Google nimelt blokeeris kaheksakümmend miljonit koroonaviirusega seotud reklaami. taoline käitumisjuhend oli vaid esimene aste, sest et läbipaistvus ja vastutus peavad kaasnema kogu selle protsessiga, kodanikud peavad teadma, kust info pärineb, kes selle on avaldanud. ja seega oleme kutsunud üles platvorme ka igakuiselt teada andma sellest, kuidas nad Covid-19-ga seotud desinformatsiooni vastu võitlevad ja mitte ainult komisjonile ei taha või ei peaks nad sellest teada andma, vaid nad peavad sellest avalikult kogu rahvale teada andma, et kõigil oleks võimalik selle kohta lugeda, sest et see teema puudutab meid kõiki, Euroopa kodanikke. ega valetamine iseenesest ei olegi nii hirmus, aga hirmus on see, et me jääme neid valesid liiga kergekäeliselt uskuma ja sellepärast peame me olema ka ühiskondadena kriitilisemad me peame toetama sõltumatut meediat, just äh, neid, kes fakte kontrollivad ja me peame ka haridusteemadega tegelema. varsti tuleb välja ka vastav tegevuskava, mille komisjon siis vastu võtab ja seal on äh, eraldi peatükk selle kohta, kuidas äh, olla ka vastupidavamad ja kuidas üldse arendada kriitilist mõtlemist. ühesõnaga, meie siis toetame faktide kontrollimise tegevust, me oleme ka digitaalmeedia vaatluskeskuse loonud, eraldame rahasummasid eri liikmesriikidele vastavaks tegevuseks ja selge on ka see, et me peame rääkima sõnavabadusest selles äh, kontekstis, sest et sõnavabadus on meie jaoks tohutult oluline. kui jagada väärinfot Äh, ja selle eest äh, kohaldatakse liiga rangeid karistusi, siis see võib äh, tegelikult raskendada ajakirjanike tööd. see võib endaga kaasa tuua enesetsensuuri ja sõnavabadust seeläbi kahjustada. see ei ole see, kuidas me siin Euroopas tegutseme. see ei ole hea meie demokraatiale. ja seega meie parim viis, kuidas võidelda laimukampaaniate vastu, ongi see, et meil on sõltumatu ajakirjandus ja et meie kodanikud äh, suudavad kriitiliselt tekste hinnata ja et nad usaldaks meie institutsioone ja see on väga oluline, ma leian, et see ongi see, mis eristab meie poliitikat teistest. mina ei taha mingit tõeministeeriumit äh, luua. Te ju teate, et mina elasin äh, kunagi süsteemis, kus kehtis ainult üks tõde, mingit meediapluralismi ei olnud, mingit arvamuste mitmekesisust, isegi mõttevabadust mitte. seda siis kuni aastani kaheksakümmend üheksa. aga mõttevabadus demokraatias on kesksel kohal. nagu ka traditsioonilises konkurentsipoliitikas, kus tarbijad et äh, võrdsetest võimalustest äh, ainult võidavad, võidavad äh, kodanikud ka meediavabadusest ja sõnavabadusest. nii et lõpetuseks tahangi öelda, et sõnavabaduse temaatika ongi kesksel kohal ka meie komisjoni äh, vastuses desinformatsioonikampaaniatele. me töötame erinevate tegevuskavadega, mis puudutavad muuhulgas äh, ebaseaduslikku veebisisu, muuhulgas desinformatsiooni. ja siinkohal on mul tõesti äärmiselt hea meel, et me saame selles vallas teha koostööd äh, ka teie loodud komisjoniga siin parlamendis, sest mina leian küll, et ühine töö aitab meid edasi, aitäh! suur tänu, proua asepresident. nüüd saavad sõna liikmed, kõigepealt härra Piltšik, Rahvapartei nimel, palun. aitäh, proua asepresident Äh, kõrge esindaja, Covid üheksateistkümne olukorda mõjutab see, et äh, inimesi hukkab me peame väärtusi süstemaatilisemalt avalikus ruumis kaitsma. tervitan neid astutud samme, aga meil on vaja rangemat Äh, tugevamat tegutsemist Euroopa Liidu poolt võitlemaks Venemaa ja Hiina vastu. meil peab olema ühtne selge hääl, astumaks vastu Venemaale ja Hiinale, pidades silmas ja kaitstes meie Euroopa eluviisi. aga tegemist ei ole ainult rangelt välispoliitika teemaga, meil on vaja tegutsemist ka sotsiaalmeediaplatvormide osas, mis seda infot levitavad. ma tervitan komisjoni ettepanekut, et platvormid igakuiselt annavad aru seoses Covid üheksateistkümne informatsiooniga, aga meil on vaja ka õigusloomelisi samme, tagamaks seda, et kõik sotsiaalmeedia platvormid käituksid vastutustundlikult ja annaksid selgelt aru, kuidas nad võitlevad desinformatsiooni vastu meie kodanike ohutuse nimel, meie kõik Euroopas peame kaitsma fakte valede eest teadust, peame kaitsma end petiste eest ja me saame seda tõhusalt teha ainult ühiselt Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Piri, palun! aitäh! desinformatsiooni levik on oht meie ühiskondadele, see kahjustab meie väärtusi, meie huvisid, aga pandeemia ajal, nagu minister ütles, see seab ka ohtu elusid. aga ka praegu ei ole see valeinfo levik peatunud, peamiselt Hiinast ja Venemaast pärinev desinformatsioon on väga ulatuslik. komisjoni teatis on väga oluline samm selles suunas, et meil oleks välissekkumise vastu tõhus strateegia, meil on vaja rangemaid reegleid Ameerika Ühendriikides on äh, samamoodi väga selgeid samme astutud. meie algatus täna, millega sotsiaaldemokraadid on välja tulnud, võitleb samamoodi desinformatsiooni vastu, meil on vaja kiirelt tegutseda, et oma väärtusi kaitsta, Euroopa Parlament on valmis võtma juhi rolli selles. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Pegasaur Tundua. aitäh. Nendel päevadel, kui on kõige rohkem desinformatsiooni, olid ka need päevad, kui Euroopa Liit tõhusalt ei tegutsenud või vähemasti nii, mitte nii tõhusalt, kui oleks võinud. miks? sellepärast, et strateegia ju mõjutab ja üritab kahjustada meie õigusriigi põhimõtteid. üritatakse leida üles need inimesed, kes on valedest sõltuvad, et nad saaksid tegutseda uute sõduritena uutel lahinguväljadel internetis. see muudab avaliku ruumi väga konflikteks, konfliktseks, seda kõike tuleb meeles pidada. hirmutatakse inimesi, üritatakse lihtsalt üksteisest üle rääkida. meil on vaja väljendusvabadust kaitsta, aga see fanaatilisus mõjutab demokraatiat, soovitakse lõpetada meie demokraatliku eluviisi, aga me peame neile vastu astuma ja me võidame aitäh, läheme edasi. kolleeg Deman, palun. Eh, head kolleegid, me oleme praegu väga ohtlikus olukorras. ametivõimud üritavad nüüd hävitada meie lääne demokraatia ja volinikud loomulikult, loomulikult võtavad sõna desinformatsioonikampaaniate vastu võitlemise teemadel, aga erasektorit isegi, isegi erasektori poole pöördutakse, et desinformatsioonikampaaniate vastu astuda. faktikontrollijad tegutsevad aga mina arvan, et need faktikontrollijad saavad sellest kõigest ainult kasu. avalikkus usub üha vähem tavameediat äh, ja tavaerakondi seega. mina arvan, et lõpetage ära see tsensorus, väljendusvabadus peaks alles jääma. aitäh nüüd kolleeg Lagodinski Roheliste nimel, palun. aitäh. selge on, et mingit ühtset lihtsat lahendust ei ole, et kõiki desinformatsiooni probleeme lahendada, aga meie oleme poliitikud ja me teame ju, et peaaegu kunagi ei ole ühte lahendust, mis kõigele sobiks, aga lähtepunktiks peaks olema meie demokraatiat kaitsta, mitte seda kahjustada, seetõttu peab meil olema kolmetine strateegia. esiteks tuleb võidelda välispropaganda vastu, teiseks tuleb harida pressi ja interneti kasutajaid ja kolmandaks tuleb kasutada meediavabadust viimased nädalad on näidanud, mis on olnud võimalused, mis on olnud need probleemid ja ma olen tänulik härra Borrellile, kes õigesti ütles, küsimus ei ole ainult libauudistes, küsimus on aruteludes, narratiivides ja me nägime ka, kuidas me võime jõuda demokraatia lõksu, seetõttu tohutu desinformatsiooni kriminaliseerimine, nagu on tehtud Ungaris, kahjustas ka meediat, samamoodi Poolas, Bulgaaria samamoodi karistas meedikuid. see ei ole vastuvõetav, me ei saa silmast lasta meie strateegilisi eesmärke, me peame kaitsma demokraatiat, mitte seda hävitama ning üks märkus veel, sellepärast et väga paljud inimesed siin ütlesid, et anonüümsus on üks võimalus internetis, aga see kaitseb ka äh, naisi, lapsi ja vähemusi ja me ei saa seda keelata. hariduse kohta veel üks märkus ja siis lõpetan. meie peaksime rohkem investeerima haridusse, väärtustesse, me ei saa seda kärpida kahekümne protsendi võrra, nagu e MFF ette näeb ning me peame toetama rohkem vabaühendusi, kodanikuühiskonda ja mitte seda kärpima, nagu plaanitakse, ainult nii saame demokraatiat kaitsta, aitäh. suur tänu järgmisena saab sõna Bushede Vilalba. aitäh, president. Euroopa Liit on praegu usaldusväärsuse kriisis. Brexit Äh, pärast Brexitit mõned institutsioonid arvasid, et see usalduse probleem tuleneb välistest teguritest, aga desinformatsioon ei pärine ainult väljaspoolt, valed on kogu aeg olemas olnud. piibli esimestel lehekülgedel räägitakse maost, mao rollist, mida madu tegi Aadamale ja Eevale. seega tsensorluse küsimus. ma arvan, et need, kes hakkavad fakte kontrollima, hakkavad ka meile ütlema, mis on tõsi ja mis mitte. ja need on ju eraettevõtted, kes saavad finantsabi, aga neil on ju ka oma huvid. seega väga paljud osapooled on edastanud valeinfot Äh, Hiina, WTO, ka meie oma riigid. kui me nüüd arvame, et Euroopa Liit suudab tõega välja tulla, siis see on samamoodi äärmiselt ülbe, nii nagu Adam ja Eeva puhul. aitäh, läheme edasi. nüüd saab sõna kolleeg Laagos, aga ma ei näe, et ta oleks siin saalis. seega saab järgmisena kolleeg Tomatš sõna, palun reprezentant, doamnă vicepreședintă, este evident că în această suur tänu, lugupeetud juhataja, on täiesti selge, et kogu sel ajal lisaks koroonaviiruse kriisile oleme seisnud silmiti veel teise kriisiga, desinformatsioonipandeemiaga. meie me peame sellest äh, otse rääkima, sellepärast et äh, tõde varjata ei saa. desinformatsioon tuleb äh, Vene Föderatsioonist, meie, kes me oleme pärit Rumeeniast ja Ungarist, mujalt Balti riikidest, me oleme sellega kursis. tegemist on tõsise rünnakuga Euroopa ühtekuuluvuse aadressil jah, see, mida te ütlesite, on, äh, on